see protokoll on teie dokumentidele lisatud. nüüd me jõuame parlamendi töökava juurde vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile sada kolmkümmend seitse. pärast fraktsioonidega toimunud nõupidamist teen öö, kõrgele kojale ettepanekule, et me Äh, proua Wikströmi ettepanekut äh, kolleeg Vadim Tuudu äh, volituste kohta arutaksime parlamendi juhatuses. tänan, kallid kolleegid, tahaksin suure murega viidata sellele, millised on olnud viimasel ajal sündmuste areng Bahreinis seal suurendatakse oluliselt viimastel päevadel survet inimõigusaktivistidele. seetõttu ma tahaksin siiski meenutada Bahreinile, et inimõigustest tuleks ka neil kinni pidada vastavalt nendele, vastavalt Bahreinil endale võetud rahvusvahelistele kohustustele lisaks sellele tahaksin viidata ka sellele, et ka Egiptuses on viimastel aastat, viimasel ajal sisepoliitiline olukord väga pingeline, eh, kuivõrd eh, inimõigusaktivistid, eh, ajakirjanikud satuvad järjest enam surve alla, muuhulgas on nende seas Sahharovi äh, äh, preemia laureaat ma äh, tahaksin rõhutada, et meie kõrge koda seisab nende poolt, kes seisavad inimõiguste ja demokraatia eest, ühiskonna pluralistliku arengu eest nii Euroopas kui ka kogu maailmas. seoses sellega tahaksin viidata öö, äh, doktor öö, äh, Mansesugu olukorrale Venezuelas. lugupeetud daamid ja härrad täna on päev, äh, mil me leiname oma kolleegid, me leiname Miguel de Sacadura Caral Portast